ma tahaks rääkida menetlusalasest küsimusest, hääletusnimekiri inimõiguste küsimustes jõudis meieni eile väga hilja õhtul, vist isegi pärast kella kümmet õhtul. loomulikult paljud olid sel ajal veel büroodes, aga kuna see juhtus nii hilja, siis just kui sellepärast peaks selle hääletuse edasi lükkama.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 siin tõuseb esile just üks kompromiss, me rääkisime sellest eile ka Rahvapartei ja Eesti-ga lõppesime, leppisime sellest kokku juba enne kella ühte, nii et ma tõesti ei saa aru, miks hääletuse nimekirja ei saadetud varem. ja kui ollakse valmis hääletama, siis äh, võiksime seda ka teha, aga igal juhul mina lähen kaasa komisjoni otsusega, kui seda on vaja lükata edasi ka järgmisesse nädalasse, siis ma pean äh, tahan, et see oleks äh, päeva esimeses pooles kohe esimese päevakorrapunktina, sest et äh, päeva teises pooles ma kohal olla ei saa. aga liikmed on teinud igal juhul kõike selle nimel, et kõik äh, oleks õigeaegselt valmis äh, variraportöörid olid väga paindlikud ja ma tean, et meil on olnud siin suuri ajakava probleeme. aga me peaksime siis mõtlema järele siis, kui hääletatud on, et miks see nii tekkis. mina olen valmis hääletama, aga kui see edasi lükatakse, siis olen ma valmis seda ka tegema, aga igal juhul peaks olema siis teisipäeva, järgmise teisipäeva pärastlõunal kell kolm või pool neli, mitte hiljem härra Salafranca on ka sõna soovinud, palun. suur tänu, härra esimees, mina tahaksin omalt poolt öelda seda, et minu arvates ei ole see küll kuigi professionaalne töö on, parlamendiliikmed tegid oma töö ju õigeaegselt ära, on ka kompromiss, muudatusettepanekud on ka kokkulepped, nagu härra Howitt ka juba ütles, ja mina sain teate sekretäriaadid eile õhtul, et hääletame teisipäeval, aga täna hommikul selgub, et me hääletame seda siiski täna hommikul, nii et ei ole võimalik siin pidevalt ümber tõsta ja tagasi panna ja siis ära tühistada hääletusi, mis on juba paika pandud, nii et kui nüüd on fraktsioone, kes soovivad, et see hääletus ei ole veel korralikult ette valmistatud, sellepärast et nad ei, neil ei olnud piisavalt aega, et kõiki neid küsimusi läbi arutada selle nii tundliku teema äh, osas, mida arutatakse härra Hooviti raportis, siis hääletagem järgmisel nädalal, aga ikkagi, kui see võimalik on täna ära teha, siis tehkem seda. kas keegi soovib veel sõna, härra Tännok samuti? suur tänu, härra esimees, ka ECR sooviks hääletada selle üle täna hommikul, ma saan aru, et see ei ole küll äh, menetluslikult äh, eriti hea tava, et siin kõik tuleb väga viimasel hetkel, aga raportöör soovib seda hääletust täna hommikul, siis äh, peaksimegi hääletama täna hommikul, minu arvates on selles osas ka enamuse toetus olemas. härra Tonskis ja siis äh, teised kolleegid. suur tänu, härra esimees, Alde nimel tahaksin öelda, et mina olen nende kolleegidega nõus, kes ütlesid, et siin oli praktilisi probleeme ja meil oleks hea meel, kui see nii ei oleks läinud, aga meie huvides on ikkagi see, et pidada kinni raportööri soovist ning ka teiste parlamendiliikmete soovist, kes töötasid väga professionaalselt, nii et oleme seega hääletamise poolt. hästi. kõik näitavad üles head tahet ja seega võtame teatavaks ka äh, takistused, mis ei võimaldanud detailselt selle tekstiga tutvuda, mis loomulikult võib mõjutada ka hääletust, aga igal juhul siis enamus otsustab. nii, liberaalid, Rahvapartei, konservatiivid ja sotsiaaldemokraadid soovisid, et see hääletus täna siiski toimuks nii et äh, seega siis ka selle raporti üle täna hääletame, nagu enamuse soovis, aga võtame teatavaks, et äh, siiski on tekkinud väike selline probleem ja üritame tulevikus äh, selliseid asju vältida. nii, lähme siis nüüd hääletamise juurde. esiteks siis Euroopa Liit ja Aserbaidžaan assotsieerimisleping. lõige üks, kolmkümmend kaheksa, poolt, heaks kiidetud kompromiss kaks, jah, kes on poolt, vastu, erapooletu ja nii edasi, aga ma tahtsin teha lühemalt, nii et kolmkümmend üheksa, poolt. langeb ära, kompromiss kaks siis. kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. teine osa poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud nüüd edasi nelikümmend neli elektroonilisele hääletusele läheb see. no number nelikümmend neli. Voting the amendment fifty, forty four. Lì vedi quanti hanno votato. Ok, chiudete, chiudiamo la votazione. Hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud number viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viiskümmend üks. siiski viiskümmend kaks Läheme siis nüüd tagasi number viiekümne juurde, sellepärast et selles osas soovitakse elektroonilist kontrolli, palun hääletage. number viiskümmend. tundub, et mõned kolleegid ei ole veel hääletanud, palun siis tehke seda, nüüd on hääletamine lõppenud see on tagasi lükatud. edasi viiskümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletuid? heaks kiidetud. viiskümmend neli poolt. vabandust, viiskümmend kolm poolt. vastu? erapooletuid heaks kiidetud. viiskümmend neli poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud. viiskümmend kaheksa, viiskümmend üheksa koos poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number kuuskümmend poolt, vastu, erapooletuid kontrollime selle üle elektrooniliselt. palun siis hääletage Chiudiamo la votazione. hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud. kuuskümmend üks. kes on poolt? vastu? erapooletuid heaks kiidetud. kuuskümmend kaks. poolt? vastu? erapooletuid heaks kiidetud kuuskümmend kolm poolt, vastu. kontrollime selle üle. hääletage palun elektrooniliselt. Manca un voto, chiudiamo la hääletus on lõppenud, see on heaks kiidetud. kuuskümmend neli, hääletame vaid teist osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kompromiss neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud number seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. seitsmekümne kolme osas hääletame vaid teist osa, kes on poolt? vastu? erapooletuid heaks kiidetud. seitsekümmend kuus, ka siin hääletame vaid teist osa, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud edasi kaheksakümmend üheksa. kaheksakümmend üheksa, esimene osa, poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üheksakümmend, ei, vabandust, number üheksakümmend kaks. kontrollime mida? palutakse elektroonilist kontrolli number kaheksakümne üheksa teise osa osas, palun hääletage. Chiudiamo. see on heaks kiidetud. suure häälteenamusega, nagu siit ütleb minu kolleeg kõrvalt, härra Paska üheksakümmend kaks, kes on poolt? kes on vastu? kes erapooletuid tagasi lükatud? üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid palun tõstke kätt, sest et muidu ma ei saa aru. kontrollime siis selle elektrooniliselt üle number üheksakümmend neli. üheksakümmend neli. kas saame hääletuse lõpetada? heaks kiidetud. üheksakümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud see oli selgelt näha. nüüd äh, sada, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nii, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, heaks kiidetud number sada neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada viis poolt, vastu. kontrollime selle siiski üle elektrooniliselt. sada viis elektrooniliselt. Vi prego di votare, ancora uno, chiudiamo üks on veel hääletamata, nüüd paneme hääletuse kinni ja see on heaks kiidetud. Äh, sada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada üheksa poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud. sada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. sada kaksteist poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud sada kolmteist poolt, vastu. kontrollime selle üle. sada kolmteist, kontrollime elektrooniliselt. kolm kolleegi ei ole veel hääletanud. nüüd on hääletus lõppenud, heaks kiidetud. sada neliteist poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud sada neli, sada viisteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada seitseteist poolt, vastu erapooletuid tagasi lükata. sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss kuus poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid. kontrollime üle. see ei ole päris selge Ancora tre colleghi devono votare. kolm kolleegi peavad veel hääletama, nüüd on hääletus lõppenud ja see on heaks kiidetud. number sada kakskümmend üheksa poolt. vastu, erapooletuid heaks kiidetud. sada kolmkümmend poolt. vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada kolmkümmend kaks kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. number üksteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. number kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. number neliteist, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. üheksateist, väga oluline. kes on poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud. ka kakskümmend on väga oluline, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud ka see, mis ka on tähtis. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud. kakskümmend neli. kes on poolt? vastu. erapooletuid. kontrollime selle üle, see ei ole päris selge. nii et hääletame elektrooniliselt number kahekümne nelja üle. siis on tre kolleegi, kes on kolm kolleegi jällegi peavad veel hääletama nüüd on hääletus lõppenud ja see on heaks kiidetud. kakskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nõutakse ka elektroonilist kontrolli selles osas number kahtekümmet viit hääletame siis. Amendment twenty five. okei okay., chiudiamo la votazione. hääletus on lõppenud. demokraatia tähendab ju seda, et kõikide tahet peab või enamuse tahet peab järgima. kakskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu? erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number üks, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number kolm ja neli, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud number viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud ka see. ja nüüd hääletame elektrooniliselt tervet ettepanekut, palun. E Mancano due colleghi. kaks kolleegi. kolleege. nüüd üks kolleeg ei ole hääletanud. see on suure häälteenamusega heaks kiidetud. palju õnne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 kompromiss kuus, eh, osade kaupa hääletus, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend kuus, poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, eh, erapooletud, heaks kiidetud. nelikümmend neli poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus, nelikümmend seitse, kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. Läheme edasi. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. viiskümmend neli, viiskümmend viis koos, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend kuus, viiskümmend seitse siiski, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. Lähme edasi, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud hea äh,, tagasi lükatud me räägime kuuekümne kuuendast muudatusettepanekust ja palutakse elektroonilist hääletust, palun hääletage. lõpetame hääletuse. heaks kiidetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. Läheme edasi seitsekümmend kaheksa, teine osa ainult poolt, kuuskümmend kaheksa, vabandust, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle. tundub, et siin võib eksida. Una coppa di champagne a tutti. klaas šampust kõigile. hästi veel kaks kolleegi peavad hääletama. väga hea. kakskümmend üheksa. Tutto segretariato. Tutto segretariato, va bene. 69. 69, chi è a favore? Ah, Prego. 69. Palun. Chiesto di intervenire l'onorevole Verdi. Grazie Presidente. Uh, je voudrais demander... Aitäh, hääletuse tulemus äh, kas või seesama kui eelmises raportis? hästi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 jah, äh, hääletus oli samasugune mõlema puhul. Äh, ma võin äh, teile veel üle kinnitada läbi sekretäriaadi, aga mul on tulemused silme ees. jah, Aserbaidžaani puhul on sama kui seitsmekümne, kuuekümne kaheksandas teises osas, kui selles teises raportis artiklis, muudatuses seitsekümmend kuus teises osas No, eh, ok, eh, dal momento che il notaio ha detto così, basta. Non, eh. hästi, nii et äh, jätkame. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. seitsekümmend kolm, ei, seitsekümmend neli, sellepärast et seitsekümmend kolm langeb ära. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. no allora chiedo, chiedo allora si può chiedere la verifica del numero legale? kui te tahate kontrollida, et kvoorum oli koos, aga jah me võime elektrooniliselt üle kontrollida, kui tahate. proua Neid. jah, ma küll äh, hindan väga meie juhatajate sekretäriaadist, aga ma leian, et nad ei peaks siiski kommenteerima meie arutelu äh, ning äh, hääletusi, see on ikkagi saadikute privileeg. Esattamente quello che ho detto. Esatto. Credo di aver sottolineato la stessa jah, ma usun, et äh, seda ma just ütlesingi. Lei ha chiesto formalmente la verifica elettronica? Te palute kontrollida elektrooniliselt, jah? Va bene. kuuskümmend kaheksa, seitsekümmend kaheksa, vabandust, jah. hästi, hääletus on avatud. Chiusa la votazione hääletus on suletud ja tagasi lükatud. Läheme edasi kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud. siin tuleb elektrooniliselt kontrollida, sellepärast et väga vähesed tõstsid käe. seega siis hääletame kaheksakümnendat muudatusettepanekut. palun hääletage. Mancano tre colleghi, vi prego. kolm kolleegi veel, palun hääletus on lõppenud. È un sabotaggio di Galler questo. Eh, jah, eh, keeruline hääletus, aga eh, kaheksakümmend kaks poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss kaheksa. kaheksakümmend kaks kontrollime aga ma palun, et te ikkagi käed üles tõstaksite, sellepärast et kui ainult kolm käe tõstavad, siis on raske näha. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud vastu võetud. kaheksa kompromiss poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. sulle mendamento nova. üheksakümmend. Vi prego di votare. palun hääletage, veel kaks kolleegi, nüüd on hääletus suletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend. paluti elektrooniliselt kontrollida üheksakümmend kahte, palun hääletage. veel on puuduhääli. palun hääletage. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, siin tuleb hääletada jällegi. üheksakümmend viis elektrooniline hääletus. Vi prego di votare. palun hääletage. Votazione. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud Läheme edasi, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud selge enamusega, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolm poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud väga vähesed tõstsid käe, nii et sada kaheksa, kontrollime elektrooniliselt. Ancora due colleghi. veel kaks kolleegi. palun lõpetame hääletuse. heaks kiidetud. Si diverte molto il collega Galer tundub, et kolleeg äh, Kaaleril on äh, väga naljakas, aga kui te käed kõrgele tõstaksite, siis läheks paremini. sada üheksa. poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud, sada kümme poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuusteist poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt. üksteist langeb ära, sellepärast et ei. nii et palun siiski hääletame üheteistkümnendat poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle tulemus ei ole selge. üksteist, üksteist. Chiudiamo la votazione. Approvato. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud Allora passiamo al 25. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, kakskümmend viis, kontrollime elektrooniliselt. kakskümmend viis. Chiudiamo. hääletus on lõppenud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 vast-, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, neli poolt, vastu. kontrollime üle. Eh, vi, allora l'emendamento quattro neli kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. üks hääl veel, nüüd on hääletus lõppenud, tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitse poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. lõplik hääletus elektrooniliselt. Bene, eh, mancano due colleghi, chiudiamo la votazione. kaks ei ole veel hääletanud, hääletus on lõppenud hästi heaks kiidetud. Eh. Läheme nüüd edasi. Bene, a questo punto passiamo così. ja nüüd nagu äh, ette nähtud, läheme edasi Howiti raportiga postpone your flights? No. Vi chiedo di collaborare, capisco siamo un po' stanchi, ma vi chiedo di collaborare. ma palun, et te veel tõstaksite käed kõrgele äh, ja teeksid ja selgelt annaksite märku, kuidas hääletada, ma mõistan, et me oleme väsinud. jah, kas me võiksime võib-olla kohvi saada. ma nägin, et äh, kohvi käis siin ähm, saali ümberringi, aga siia sisse ei jõudnud midagi. ja meie kofeiini tase on väga madalale langenud. Eh, e nõustun ja kiidan heaks, aga kohvi pole. There is a lack of, of coffee, no? kohvist on puudu, nii et tuleb natukene oodata. Eh, kolleeg Auvit, kirjuta intervjuu kolleeg Hoovik, palun. jah, äh, toetan siinkohal ebaharilikult ja kogu südamest härra Van Ordenit. seitsekümmend kaheksa härra Kreise Tooferi muudatusettepanek on aga tagasi võetud äh, Graham Watsoni äh, raportile viide sanktsioonide kohta ei ole suulistes muudatusettepanekutes, aga me leppisime selles kokku. ja sekretäriaat ütles, et nad ei ole suulist muudatusettepanekut pannud äh, hääletusnimekirja, nii et nad palusid mul paluda teilt, et te alustaksite just suulistest muudatusettepanekutest, nii et need välja ei jääks. jaa, okei, let's check. Seguiamo la lista di voto, cosa sta dicendo?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 Allora la risposta è che gli emendamenti orali sono incorporati. siis mulle vastati, et suulised muudatusettepanekud on osade kaupa hääletuses sees ja seega nad ei jää välja. kas kolleeg Howitt on rahul? All I was doing is passing on the message that I was asked by the Secretariat if they're now saying jah, mina edastasin teile lihtsalt sekretäriaadi sõnumi, aga kui nad nüüd väidavad midagi muud, siis. Bene, allora cominciamo. hästi, sellisel juhul alustame. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss üks osade kaupa hääletus, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. tulemus oli selge, aga hästi, kontrollime üle. Si vota. Kolleeg Kaaler, prego. kolleeg Kaaler, palun. <laughs> Abbiamo votato. Mancano tre colleghi. palun, kes ei ole veel hääletanud? lõppes sulema hääletuse. Äh, mulle tundub, et kolleeg Kaaler töötab minu vastu. Läheme edasi, kolmkümmend viis. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kaheksa, ei. nelikümmend, sellepärast et kompromiss hääletati poolt, vastu ja erapooletud heaks kiidetud. nelikümmend kaks, nelikümmend kolm poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa osade kaupa, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, viiskümmend üks, muudatusettepanek viiskümmend üks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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend, ei, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kuuskümmend kuus poolt vastu. erapooletud. väga vähe tõstetakse kätte, nii et palun kontrollime elektrooniliselt. ma ei oska niimoodi hinnata olukorda. kuuskümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. nelikümmend neli heaks kiidetud kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss, äh, muudatusettepanek seitsekümmend üks, äh, esimees vabandab, äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle seitsekümmend kaks, elektrooniline kontroll. Mancano colleghi, vi prego di votare, chiudiamo la votazione. kas kõik on nüüd hääletanud, siis oleme hääletuse heaks kiidetud, seitsekümmend kolm poolt. vastu erapooletud heaks kiidetud, seitsekümmend neli poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend seitse, on tagasi võetud, seitsekümmend kaheksa, ka see on tagasi võetud, kaheksakümmend poolt. ei, üks hetk, kontrollime, vaatame Tacada, 79, si va all'81, scusami. Si, si passa all'81, chi è a favore? Läheme edasi, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, kompromiss kolm poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. tundub, et langeb ära. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. neli poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. sada. Mi manca il 100. Però c'è. Manca qui, ma esiste il 100, quindi metti... Eh, tundub, et siin lehel ei olnud sadat, aga nimekirjas ta on, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud Läheme edasi, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kolleeg Pasku soovib kontrollida elektrooniliselt, väga hea, kontrollime, palun, kontrollime. hääletus on alanud. üheksakümmend üheksa. elektrooniline hääletus, kaks kolleegi veel. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud sada üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, eh, tagasi lükatud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. väga vähesed kahjuks tõstavad endiselt kätt, sada neli poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, sada viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle elektrooniliselt. sada viis. Vi prego di votare. Chiudiamo la votazione. Eh, suleme hääletuse tagasi lükatud Äh, tunnen ennast niimoodi äh, paremini. sada kuus poolt. vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletu kolm inimest andsid käega märka. nii et sada kuusteist, kes on poolt? vastu, nüüd on selge, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kontrollime, kui soovite. hääletus on alanud sada kakskümmend, meil on puudu häältest. hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmiseks sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend kaks poolt, eh, vabandust, eraldi esimene osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromissettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletu. see polnud nüüd selge, nii et kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud ehm,. Chiudiamo la votazione. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromiss kaheksa poolt, vas-, vabandust, suuline muudatusettepanek on sellele suuline muudatusettepanek koos kompromissettepanekuga kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu. mulle tundub, et tagasi lükatud. kontrollime hääletus on alanud. hääletage palun, ikka on veel hääli puudu. hääletus on lõppenud. vastu võetud. aitäh! sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu. ka jällegi on ebaselge tulemus, kontrollime, sada nelikümmend viis hääletus on alanud hääletus on lõppenud. sada nelikümmend seitse, sada nelikümmend kaheksa koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend üheksa poolt jah, kui te soovite kontrollida, palun sada nelikümmend seitse, sada nelikümmend kaheksa üheskoos elektrooniliselt kontrollime, hääletus on alanud. Allora, mancano due colleghi. Chiudiamo la votazione. kaks häält on puudu, hääletus on lõppenud. sada nelikümmend üheksa. poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaks poolt, jah, suulise muudatuse ettepanekuga sada viiskümmend kaks. sada viiskümmend kaks koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend kolm poolt, vastu. ei, see ei ole ka selge, kontrollime elektrooniliselt. sada viiskümmend kolm, palun. Per cortesia, hääletage palun. Teil on kolm häält puudu veel kaks häält puudu. hääletus on lõppenud. suure häälteenamusega vastu võetud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada viiskümmend kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, kes on poolt siiski, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kuuskümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend viis pool, per sealt poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek üksteist poolt. selgelt tagasi lükatud. sada kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu. jah, hääletus on alanud, vabandust, siiski kontrollime elektrooniliselt, jah, härra Kaaler? võite küll, järgmine kord hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. aitäh! kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolmteist osade kaupa suulise muudatusettepanekuga, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neliteist, jällegi osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada kaheksakümmend kaks Vežealt poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek viisteist. ja kui soovite, kontrollime elektrooniliselt sada kaheksakümmend neli, hääletus on alanud veel kaks häält puudu, hääletus on lõppenud. nelikümmend kaks poolt. kompromissettepanek viisteist koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada ei soovita kontrollida, olgu sada üheksakümmend kolm, elektrooniline hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ma palun tõesti, andke käega selget märku, sest muidu mul on väga raske öelda, mis on hääletustulemus. ja ma ei taha teha siin mingeid valesid järeldusi sada üheksakümmend neli poolt, sada üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaheksateist, suulise muudatuse ettepanekuga osade kaupa esimene osa, poolt meie oleme ALDE fraktsiooni nimel vastu, ütleb härra Tonskis siin räägitakse Valgevenest ja Valgevene ei ole see riik, kus surmanuhtlusi läbi viiakse ja see tragöödia oli meie jaoks šokiks, see juhtus eelmisel reedel, sellel ei ole mitte mingit pistmist kahe tuhande kümnenda aastaga. hästi, palun. härra Howitt. mul on väga kurb kuulda, et äh, läbirääkimistel me seda rääkisime, ähm, kui on vastulaused, siis me ei saa hääletada, kuid ma tahaksin siiski Rahvapartei kolleegidele öelda, et ma toetan nende muudatusettepanekut ja ma kavatsen selle täiskogule uuesti esitada. ma saan aru liberaalide seisukohast, kuid ma arvan, et äh, see Rahvapartei muudatusettepanek on mõistlik ja sellepärast ma täiskogule esitan selle uuesti ja äh, hoolitsemaks sellest, et see siiski tekstis sees oleks jätkame. meil ei ole võimalik suurse muudatusettepaneku üle hääletada ja vaatame, kas täiskogul on võimalik kuidagi kokkuleppele jõuda. kompromissettepanek kaheksateist, osade kaupa esimene osa. kes on poolt? vastu? erapooletu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seega järgmiseks kakssada üksteist poolt, Veržalt poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kuusteist poolt kas keegi soovib sõna saada? kokku kontrollime elektrooniliselt kakssada viisteist, hääletus on alanud. siin tehti taotlus kakssada viisteist elektrooniliselt üle kontrollida, nii et palun hääletage. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada kuusteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime elektrooniliselt kakssada kakskümmend kaheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss äh, kakskümmend üheksa kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks kakssada 200 üheksakümmend kaks Howitilt, kes on poolt, kakssada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, tak-, vastu võetud. kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kaks poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada kolmkümmend viis, kakssada kolmkümmend kuus koos, sest nad on ühesugused poolt vastu, erapooletu vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks osade kaupa, esimene osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu. neli inimest andis käega märku, kakssada nelikümmend kolm elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. <laughs> Chiudiamo la votazione. hääletus on lõppenud. Approvato. vastu võetud. kakssada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, kui soovite. elektrooniline hääletus kakssada viiskümmend. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaks, kompromiss kakskümmend kaks, palun. jällegi, nagu eelmise kompromissi puhul ma kardan, et äh, olen suulise muudatusettepaneku kuus vastu, kompromissettepanekute väljatöötamisel me Rahvaparteiga jõudsime kokkuleppele, Äh, kokkuleppele selles osas, kuidas me nendega käitume, nii et kompromissis kakskümmend kolm on see kõik olemas ja ECR fraktsioon tuli nüüd uue muudatusettepanekuga, mida alguses ei arutatud, nii et äh, ma oleksin selle vastu, et me hääletame selle üle. meie toetame seda, ütleb härra Donskis Aldest. me oleme ka selle muudatusettepaneku vastu siis me ei hääleta suulise muudatusettepaneku üle, lihtsalt kompromissettepanek esialgsel kakskümmend kaks esialgsel kujul, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada viiskümmend neli, kes, kakssada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu tagasi lükatud kompromiss kakskümmend kolm koos suulise muudatusettepanekuga. kui keegi pole suulise muudatusettepaneku vastu, siis hääletame neid koos poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kuuskümmend poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada kuuskümmend üheksa, kakssada seitsekümmend, üheskoos poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kakssada seitsekümmend üks poolt. hästi, kontrollime kakssada kuuskümmend üheksa, kakssada seitsekümmend, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. Mancano dei colleghi? ikka on veel hääli puudu, hääletus on lõppenud kompromiss kakskümmend neli, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend viis vabandust meil on siin väikene probleem. C'è un emendamento orale o no? Allora, eh, c'è un disguido sulla lista, non abbiamo le stesse referenze. Votiamo. Siin on viga hääletusnimekirjas, vabandust, nii et kakssada kaheksakümmend viis suulise muudatusettepanekuga, suuline muudatusettepanek kaheksa ka poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu. kontrollime elektrooniliselt, kakssada kaheksakümmend seitse, hääletus on alanud palun hääletage. hääletus on lõppenud vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada üheksakümmend, kakssada kaheksakümmend kuus, vabandust, kakssada üheksakümmend kolm, kakssada üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmsada poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmsada üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmsada kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmsada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmsada neli poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kolmsada kuus poolt, vastu. kolmsada neli elektrooniline kontroll, kolmsada neli elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. Chiusa la votazione. hääletus on lõppenud vastu võetud. kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletu. tuleb kontrollida, kolmsada kuus elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. me oleme kõik väsinud, aga kui teie käsi ei tõsta, siis meil ei ole võimalik hääletada, hääletus on lõppenud tagasi lükatud ühe häälega. kolmsada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada neliteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kolmsada viisteist poolt ja koos suulise muudatusettepanekuga kolmsada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmsada seitseteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmsada kakskümmend poolt. jah, jah, kui tahate, kontrollime kui neli inimest kätt tõstavad, ei ole väga lihtne öelda tulemust. elektrooniline kontroll kolmsada seitseteist, kolmsada seitseteist elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmsada kakskümmend kaks, tehniline muudatusettepanek, kakssada, kolmsada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu. jah, kontrollime kolmsada kakskümmend kolm, hääletus on alanud. Eh, palun hääletage, hääletus on lõppenud. Eh sì, però se nessuno vota. Sì, sì, no, no, a che punto siamo? Siamo al 125. 325. 325. 325. Kes on poolt? Andke käega märku vastu erapooletu, vastu võetud kolmsada kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmsada kakskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletu. suurepäraselt lähevad need asjad nüüd äkitselt. kolmsada kakskümmend üheksa koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vabandust, kolmsada kakskümmend seitse jäi vahele, poolt. kolmsada kakskümmend seitse, kolm kaks seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada kakskümmend üheksa suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmsada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapoolet-. tuleb kontrollida elektrooniliselt, kolmsada kolmkümmend elektrooniline hääletus on alanud, kolm kolm null. Mancano alcuni colleghi. mõned hääled on veel puudu. hääletus on lõppenud vastu võetud kolm, kolmsada kolmkümmend. kolmsada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. oleme kohe-kohe lõpule jõudmas, kolmsada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolm, kolm, kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmsada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksateist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, ka vastu võetud kakskümmend kolm poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend seitse poolt, kakskümmend kuus elektrooniline kontroll, hääletus on alanud Manca un collega. Chiusa la votazione. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaks. kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud neli poolt neli kuni seitseteist. oleme kõik väsinud, poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud järgmiseks TV kaks, kaheksa, üheksa ja neliteist üheskoos, kui olete nõus. kuni neljateistkümneni, sest pärast seda on problemaatilisem üheskoos siis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viisteist tevelt, kes on poolt, vastu ja kontrollime. TV15 elektrooniline kontroll. Vi chiedo di votare. Mancano due colleghi. Tu. Chiusa la votazione. Kolm häält on veel puudu. Respinto. Tagasi lükatud. Fem uno, chi è a favore? Fem üks, kes on poolt? vastu vastu võetud. osade kaupa hääletus kompromiss kolmkümmend üks. nüüd on osade kaupa hääletus kompromiss kolmkümmend üks, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa Allora ritorniamo al, <laughs> al voto. Seconda parte del compromesso 31, non lasciatevi distrarre. teine osa kompromissist kolmkümmend üks, ärge laske kolleeg Paskul tähelepanu ära pöörata, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli ja viis koos. neli ja viis koos poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime kompromiss kolmkümmend üksteist osa, nõuab härra Pasko. kas kontrollime nelja ja viit, ütleb härra esimees siiski teist osa kompromissist kolmekümmend üks parandab härra Pasku, nii et tagasi kompromiss kolmkümmend üks juurde, teine osa, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. Which one, sex or third countries eh,? okei okay., chiudo la votatsioone. hääletus on lõppenud. vastu võetud oh.. neli ja viis lükati tagasi, FEM neli ja viis, siis FEM kaheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud. isegi kui väga vähesed käega märku andsid, nüüd FEM kümme kuni neliteist üheskoos, kui olete nõus, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud FEM viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viisteist, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. okei okay,, palun hääletage hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. siis üheskoos FEM seitseteist, üheksateist, kakskümmend, kakskümmend üks, kui olete nõus, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud FM e kakskümmend kaks. FEM kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. FEM kakskümmend kolm ja kakskümmend neli üheskoos ja kakskümmend seitse, kakskümmend üheksa ja kolmkümmend kaks ka veel sinna juurde, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud FEM kolmkümmend kolm ja FEM kolmkümmend neli koos, kes on poolt, vas-, ei, eraldi tahate, olgu. FEM kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu. tagasi lükatud FEM kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu. selgelt vastu võetud. nüüd lõplik hääletus, kes on poolt, vastu jah, siiski elektroonilise hääletus, lõplik hääletus projekti üle muudetud kujul. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud, suur tänu koostöö eest, kallid kolleegid! Chi è l'Andricchini? Bravo. No, beh, sono... Come facciamo noi? Così vanno. Ah, sì. Romani, romani. Eh, eh sì, i romani facevano così. Where are you going? I need you. No. <laughs> colleghi, we have to continue. kallid kolleegid, me peame jätkama. kolleegi, vi prego un attimo di silenzio, dobbiamo continuare. palun hetk vaikust, peame jätkama oma tööga. palun olge nii kenad. Allora, punto 18, definizione di number kaheksateist proua Andrikeene on raportöör selles küsimuses ja härra Cortes Lastra siis TV komisjonist. neli minutit on sõna raportöörile, sellepärast et meil on veel teisi asju ka arutada. Mr Gallen. Thank you. Mr Gallen, I need a help. I need a help from you. Thank you, Mr President. suur tänu, härra esimees, meie komisjonil paluti arengukomisjoni poolt siis töötada välja arvamus nende omaalgatusliku raporti kohta, mis räägib Ladina-Ameerikaga tehtava arengukoostöö uuendamisest. raporti eesmärgiks on panustada läbirääkimiste protsessi järgmiste arengu- ja koostööinstrumentide üle kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend finantsraamistiku all ja ühtlasi pakkuda uusi koostöö- ja arengukanaleid Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika riikide vahel. Ahveti arvamuse peamine eesmärk on pakkuda siin suuniseid telekomisjonile selleks, et tagada Euroopa Liidu Äh, liidriroll rahvusvahelisel tasandil ning samuti ka oluline koostööpartner Ladina-Ameerikaga. Lissaboni lepingu jõustumine on siin kõige olulisemaks äh, sammuks. Euroopa Liidule annab see võimaluse rääkida äh, kõval selgel häälel rahvusvahelises koostöös. nüüd lepingus on ka artikkel, artikkel, mis ütleb, et pikaajaliselt tuleb vähendada ja lõppkokkuvõttes täiesti välja juurida vaesus maailmast. Lissaboni lepingust äh, tulenevalt äh, nüüd keskendume sellele rohkem nagu Euroopa Liidu välispoliitikas ja see on siis äh, õiguslik nõue nii komisjonile kui ka kõrgele esindajale. oma arvamuses rõhutasin ma meie tihedaid suhteid Ladina-Ameerika riikidega ja seda, et tuleb töötada välja uued koostöömeetodid Ladina-Ameerika riikidega, mis, milles on siis tärkav majandus ning ühtlasi on nad ka järjest rikkamad, nii et koostöö ja teisi instrumente ühtlasi tuleks tõhustada meievahelist suutlemist selleks, et saavutada aastatuhande arengu eesmärgid. eriti aga vaesusevastase võitluse alane, alases koostöös ning samuti marginaliseeritud äh, kogukondade kaasamise osas. aastatuhande arengu eesmärgid, eriti number kaheksa, peaksid olema koostöö keskmes Ladina-Ameerikaga. ja siis tuleks valida, millistes valdkondades konkreetselt seda strateegiat ellu rakendada, selleks et tagada kaasav majanduskasv number kuus eesmärkidest nõuab ülemaailmset partnerlust ning samuti sellest tulenevalt peaks Mehhiko, Brasiilia, Argentiinaga tegema koostööd ka G kahekümne raames, see oleks võib-olla võimalus leida ühised seisukohad selleks, et arengupoliitika oleks koherentne ja et seda rakendatakse ellu üheskoos. oma raportis ma olen rõhutanud ka regionaalseid arengualaseid sünergiaid ja ka erinevate subregionaalsete piirkondade vahel. meid ootab ju ees ka tippkohtumine Ladina-Ameerika ja Kariibi mereriikidega jaanuaris Tšiilis kaks tuhat kolmteist Euroopa Liidu toetus äh, Ladina-Ameerika riikide integratsioonil on väga oluline, kuid samas äh, viitan sellele, et ei ole kõikehõlmavat lähenemist äh, Euroopa Liidul Ladina-Ameerika riikidele ja ka lõunapoolsete riikide omavahelisele koostööle. ja regioonisisesele koostööle ja siin tuleb viidata just äh, sellele, et äh, poliitilises dialoogis Lääne-Ameerika riikide peaks aru, peaks rääkima erinevatel tasanditel. tahaksin tänada kolleege, kes aktiivselt panustasid selle arvamuse väljatöötamisse ka öö, äh, muudatusettepanekute eest, mis muudavad seda dokumenti oluliselt paremalt, ma enamikke neist toetan, üheksateist esitati neid, lisaks kaheksa 8 Äh, suulist muudatusettepanekut, mina ise esitasin neli muudatusettepanekut esialgsele ettepanekule, sest vastavalt äh, reeglitele ei äh, tohi see ületada teatud sõnade arvu, nii et muutsin siis omaenda arvamust. mina tahaksin, et hääletaksime ükshaaval kompromiss, ilma kompromissmuudatusettepanekuteta et ja tahaksin viidata mõningatele problemaatilistele muudatusettepanekutele, millega ma nõustuda ei saa. esiteks number üksteist, mis on proua Lunatšeki ettepanek, mis eeldab siin tasakaalustamist Ladja-Mergega. kokkulepetele on juba alla kirjutatud ja minu arvates on tasakaal mõlemate poolte huvides juba saavutatud muudatusettepanek number kaksteist kolleeg Willie Maierilt, seda ma samuti ei toeta ja ka number viiega mitte, mille esitas samuti härra Willie Maier, mis äh, rõhutab siin võitlemist majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vastu ja seda, et, et need peaksid olema jätkuvalt Lääne-Ameerika suunas ja arengukoostööstrateegia keskseks põhimõtteks ja ka number kümnega ma ei saa nõustuda kus tervitatakse erinevate piirkondlike alarühmade vahelistest ulatuslikest assotsiatsioonilepingutest tuleneva piirkondliku integratsiooni positiivset sünergiat. Äh, ja tuleb hea meel selliste piirkondlike integratsioonimehhanismide üle ja et sellega ma nõustuda ei saa. Äh, hääletame me selle üle järgmisel nädalal, kahekümne seitsmendal märtsil äh, arengukomisjonis hääletatakse kahekümne neljandal aprillil, aitäh! suur tänu. härra Menendez, teil on sõna kaheks minutiks. suur tänu, härra esimees. esiteks tahaksin eh, tänada proua Andrikeenet, raportööri, selle arvamuse projekti eest, kuna minu arvates see peegeldab väga hästi seda, kui suur strateegiline tähtsus on Euroopa Liidu äh, koostööl Ladina-Ameerika riikidega. tahaksin tänada teda ka äh, koostöö eest ja ka selle eest, et sekretäriaat nõustus minu muudatusettepanekute panekuid äh, vastu võtma, kuna informaatilise probleemi tõttu esialgu neid äh, siia lisada ei saanud. nüüd üks nendest räägib üldsõnaliselt sellest, et peab Euroopa Liit vaatama ümber oma poliitika Ladina-Ameerika riikide suhtes. tegemist on ju meie Ladina-Ameerika sõpradega ja eh, nemad peavad loomulikult endiselt pingutama integratsiooni nimel, kuigi neil on siiamaani sellega suuri raskusi olnud, sest et see aitab ka sellele kaasa, et arengukoostöö oleks juba loogiliselt iseenesest paremini tasakaal, tasakaalus. ma kahetsen, et siin eri ülderisoodustusrežiimi määrus komisjoni ettepaneku kujul ei tunnista seda, et Ladina-Ameerikal on siin strateegiline roll Euroopa Liidu osas. ja paljud Ladina-Ameerika riigid jäävad selle instrumendi alt täiesti välja, kuigi see on olulise tähtsusega nende arengu seisukohalt edasi ma tervitan seda, et nüüd on kirjutatud alla kaubanduslepingule Kolumbia ja Peruuga selles lepingus on oluliseid elemente, mis aitavad kaasa nende kahe riigi arengule. ja lisaks Euroopa välisteenistus ja ka komisjon peavad pingutama selle nimel, et jõuda ka assotsiatsioonilepinguni äh, andide piirkonnaga laiemalt. nüüd äh, on ka väga tõsiseid ennustusi, mis ütlevad, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on ilmselt Hiinast saanud äh, kaubanduspartner number üks Ladina-Ameerikale Euroopa Liidu ees, nii et see peaks meid ikkagi ärgitama, suurendama oma kohalolekut Ladina-Ameerikasse selleks, et hiinlased meiks ette ei jõuaks. ja lõpetuseks tahaksin rõhutada seda, et kui oluline on jõuda võimalikult kiiresti assotsiatsioonilepinguni Mercosuriga, sest et see kindlasti suurendab juba iseenesest koostööd Ameerika Ladina-Ameerika ja Euroopa Liidu vahel. ja veel kord tervitan siin tehtud tööd, suur tänu! suur aitäh ja nüüd on sõna härra Salafrankal kaheks minutiks. suur tänu, härra esimees, tahaksin õnnitleda raportööri tehtud töö eest olukorras, kus Euroopa Liidus on käimas väga sügav kriis, strateegiline liit Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna riikidega on väga tähtis. see kindlasti panustab ka, see piirkond panustab oluliselt äh, ülemaailmsesse SKT-sse ja hoolimata siis nendest kahepoolsetest eesmärkidest lõppkokkuvõttes me ju äh, Äh, läheme üle sellisele kõikehõlmavale äh, programmile, mis ei ole enam vaid kahepoolne, äh, selleks, et saada hakkama suurte ülemaailmsete väljakutsetega ja seega arengukoostöö toetamine Ladina-Ameerika riikidega on väga tähtis, ühtlasi tahaksin väljendada muret, mida meie tunneme fraktsioonina selle üle, et mõned keskmise sissetulekuga riigid jäävad nüüd välja koostöö ja arengu instrumendi alt. ja äh, loodan, et äh, on võimalik seda olukorda äh, tasakaalustada läbi meie arvamuse, sellepärast et arvestades nende riikide geograafilist positsiooni, siis on nad väga olulised ja see tähtsus tuleb siit proua Andrikeene arvamusest väga täpselt välja, vähemasti minu arvates, suur aitäh! suur aitäh! kas raportöör soovib veel sõna, et midagi lisada? hästi tuletan meelde, et kahekümne seitsmendal märtsil hääletame me selle üle. ja järgmine päevakorrapunkt, milleks on Robert Goebbelsi ülevaade kahekümne kuuendast veebruarist teise märtsini kahekümne kaheteistkümnendal aastal Yangonis Naibi Tao toimunud esimesest Euroopa Liidu ja Myanmari parlamentide vahelist kohtumisest, nii et nii, kohe annaksingi teile sõna, palun suur tänu, härra esimees. mina asendan meie esimeest Werner Langenit, kes ei saa täna siin meiega kohal olla siis esimest korda saatis Euroopa Parlament parlamentaarse delegatsiooni Myanmari ja seda tulenevalt režiimi suuremast avatusest pärast siis uue presidendi ametisse asumist. ma ei hakka teile ette lugema kõiki neid erinevaid kogu, koosolekuid, mis aset leidsid, me kohtusime loomulikult presidendiga, ka nii ülem- kui alamkoja äh, esimeestega ja ka terve rea ministritega ja kõige olulisem on see, et meil oli võimalik kohtuda ka ja rääkida rohkem kui tund aega proua Aung San Suu Kyi'ga, kes te nagu teate, ei ole mitte ainult Nobeli rahupreemia laureaat, vaid ka Saharovi auhinna laureaat. ja teda kutsutakse seal ju leidiks ja andsime siis temale edasi ka president Martin Schulzi kutse tulla varsti siia Euroopa Parlamenti selleks, et me saaksime talle ametlikult tema auhinna üle anda, aga ka lihtsalt, et siin temaga olukorda arutada saaks. nüüd Myanmari võimuorganid on nüüd äh, pärl pal-, äh, paika pannud sellise protsessi, mis äh, oleks justkui väikese doosiga Gorbatšovi perestroiga. et seal on siis ütleme selline parlament ja senat ja ka mingisugune esindajate koda valimised nüüd eriti demokraatlikud ei olnud, sest et vastavalt põhiseadusele juba ette kakskümmend viis kohta on ära määratud režiimile kummaski kojas. ja nii-öelda valitsust pooldav erakond sai siis kaheksakümmend protsenti kõikidest saadikukohtadest põhiliselt sellepärast, et proua Aung San Suu Kyi erakond boikoteeris neid valimisi kui tundub, et sellest äh, ajast peale on toimunud president Tansani ja äh, leidi vaheline lähenemine, sest et nüüd on ta hakanud rääkima presidendist pigem hästi ja suhtub ka positiivselt tema sammudesse äh, avatuse suunas. režiimid, režiim vabastas ka kuus tuhat poliitilist, poliitvangi on ka kohalikke kogukondi, vähemusi, kes on keskrežiim või keskvõimuga juba varsti kuuskümmend aastat sõda pidanud. esimesel aprillil jäävad aset äh, uued valimised, kus valitakse siis nelikümmend kaheksa saadikut, nelikümmend kaheksa siis äh, saadiku kohta alamkojas ja kaheksa ülemkojas need nelikümmend kaheksa saadiku kohta vabanesid äh, pärast seda, et nimetati ametisse ministrid ja nagu juhtub ka mõnedates Euroopa riikides, näiteks Prantsusmaal, siis äh, ei saa minister enam samal ajal parlamendis saadik olla, nii et sellepärast ongi vaja nii-öelda lisavalimisi ja proua Aung San Suu Kyi ka ise on äh, kandidaat ja tema erakond kandideerib siis nendele neljakümne kaheksale äh, saadiku kohale. aga loomulikult on ka valitsuses või võimul oleval erakonnal ning ka teistel erakondadel oma kandidaadid. nii et me kohtusime siis Aung San Suu äh, Kyi'ga, kes ütles meile, et ilmselt need valimised kujunevad üsna vabadeks, sest et seal on kohal ka rahvusvahelised valimisvaatlejad ja üsna huvitav on see, et me alati küsisime kõikidel äh, kohtumistel, et miks te ei taha neid valimisvaatlejaid, aga eelmisel nädalal nüüd režiim otsustas, et nad kutsuvad sinna ASEAN-i liikmesriikide valimisvaatlejad, samas ka Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide valimisvaatlejad, nii et korraldagem siis nüüd kiiresti see valmisvaatlusmissioon, kasutades võib-olla ka saadikuid, kes meil sealses piirkonnas juba on. igal juhul me peaksime kindlasti sellele kutsele positiivselt vastama. nüüd tuleksin tagali, tagasi põhiküsimuse juurde, Myanmar ei ole loomulikult veel demokraatlik režiim, kaugel sellest aga tundub, et kui kaasatakse valimisse siiski ka Aung San Suu Kyi ja tema pooldajad, siis äh, kujuneb selline uus opositsioon. sada kuuskümmend üks poliitvangi endiselt on veel vangis, neid ei vabastatud, nii et tuleb suurendada survet äh, režiimile selleks, et ka nemad vabadusse pääseksid. kõige olulisem probleem seisneb aga sanktsioonides, mille on seadnud äh, Euroopa Liit äh, endise režiimi vastu pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid tegid sama. nii et nii arvan mina ja ka kõik Euroopa Liidu saadikud, kellega me kohtusime seal kohapeal või ka äh, seal lähedal Tais ütlesid, et need sanktsioonid eriti midagi ei mõjutanud ja tegelikult kindralid, kindraleid ei häirinud need kuidagi. nüüd äh, peab silmas pidama seda, et endine president lasi ehitada uue pealinna, umbes nagu Ceausescu palee, aga veel äh, äh, selline ähm, pöörasem projekt, kus on ministeeriumid ja kõik korraga ja siis veel vahepeal metsa ja kõik on seotud täiesti uskumatute kiirteedega. tee, mis äh, viib äh, parlamendi juurde, seal on kümme korda kümme rida. nii et kujutage siis ette niisugust teed. ja see läks, siiamaani on see läinud maksma siis neli miljardit äh, dollarit, mis näitab, et kindralitel ei ole kunagi raha puudu selleks, et selliseid äh, arhitektuurilisi pöörasusi ellu viia või siis, et osta äh, relvi. nii et nad saavad relvi osta kust iganes, Hiinast, Indiast äh, ja ka paljudest teistest riikidest. ka teemantide müümisele seatud embargo ei ole isegi mõtet sellest rääkida, ühesõnaga nendest embargodest ei olnud absoluutselt mingisugust kasu. välja arvatud äh, tekstiilitööstusele seotud, seatud embargo, kes ei saanud siis kasu äh, enam soodustusrežiimidest ega nendest kvootidest Euroopasse eksportimiseks selles sektoris töötab nelisada tuhat inimest, nüüd on neid seal vaid kaheksakümmend tuhat. nii et see tähendab, et rohkem kui kolmsada tuhat naist Birmas kaotasid oma töö tulenevalt äh, ameeriklaste ja Euroopa Liidu äh, sanktsioonidest ja ka mõningate vabaühenduste öö, äh, kampaaniate tulemustena, nii et sellepärast, et inimesed olid justkui sunnitööl, aga nüüd tulemus äh, on see, et inimestel ei ole üldse tööd. ja paljudel nendel naistel ei olnudki muud võimalust, kui nüüd äh, valida prostitutsioon. nii et äh, tuleks need sanktsioonid kiiresti eemaldada, eriti sellepärast, et see riik praegu ju ehitab ennast uuesti üles ja selle riigi tärkav majandus on hetkel Hiina, Tai, Hongkongi, Lõuna-Korea, Vietnami ja India käpal. Nemad on igal pool. see vähene tekstiilitööstus on ka nende kätes, vaid üksainus äh, Euroopa ettevõte on seal edasi. nii et äh, me peaksime kõike tegema selleks et ka meil oleksid majandussuhted selle riigiga ja me, need ei peaks piirduma mitte ainult naftaga, aitäh härra aseesimehele. tuletan teile meelde, et härra minister tuleb siia kell üksteist kakskümmend. ja nüüd annan sõna proua Lohkpiilerile ja ka kolleegile Gomes, palun, teil on kaks minutit. suur tänu, härra esimees, tahtsin tänada esimeeste konverentsi, kes mulle inimõiguste allkomisjoni esimehele andis võimaluse ka selles äh, delegatsioonis osaleda. ma ei hakka kordama seda, mida Robert ütles, aga selle reformiprotsessi puhul on majanduslik, sotsiaalne ja etniline konflikt ja ma tahaksin rääkida inimõigustest majanduslik olukord on väga halb, me kuulsime et, et üheksakümmend viis protsenti rahvastikust on ilma elektrita, me kuulsime, et äh, lapsed on äh, alatoitunud, nii et inimõiguste osas on tõesti tegemist väga tähtsa olukorraga, kus on vaja parandusi. poliitiliste reformide puhul jah, tõesti loodi parlament äh, ja üritatakse demokraatlikke struktuure üles ehitada, kuid põhiseadus võeti vastu kahe tuhande kaheksanda aasta jaanuaris ja sellega ka tagatakse sõjaväele kõik õigused äh, ning äh, sõjaväel on isegi õigus olla õigusest äh, ülevalpool, kui on tegemist erakorralise olukorraga. kõik ministrid, kellega me kohtusime, välja arvatud üks, on kõik äh, kunagised sõjaväelased, ainus, kes ei ole sõjaväelane, temaga ei ole meil võimalik läbirääkimisi pidada, kuigi temaga oli huvitav rääkida, sellepärast et tal on äh, sellepärast, et on seotud väga paljudesse korruptsioonijuhtumitesse. nii et küsimus on selles, kui jätkusuutlikud on need reformid. kas sõjaväelased, kellest osa on reformistid ja teised siiski pigem mitte, kas tõesti need ühed jäävad siis vaatama, kuidas teised reforme läbi viivad ja ürit- ja on nõus sellega, et nad kaotavad ära oma privileegid nii et see reformistide ja vanamoodsate võitlus on seal olemas ja seda on huvitav pealt vaadata. me näeme, et tahe reformideks on olemas, aga nad on valmis tunnistama, et neil ei ole teadmisi nende reformidega edasi minna. inimõiguste osas on Euroopa Liidu sanktsioonid seotud poliitvangide tingimusteta vabastamisega. me nägime, et paljud neist on vabastatud kuid äh, mõndadele on peale pandud ka kohustus, et nad ei tohi enam mitte kunagi poliitilises elus osaleda. jah, aga vaba meediat on rohkem, see on väga hea, kuid nüüd pärast reisi kuulsime, Euroopa ajakirjanikud ei saa viisasid ja neil on vaja turistidena riiki reisida, kuigi äh, ja seda sellepärast, et siiski nad ei usalda vaba meediat. on üritatud ka ametiühinguid luua, see on ka väga hea, kuid äh, sunnitöö on ikka veel olemas, mitte ainult tekstiilitööstuses, nagu härra Goebbels ütles, äh, kuid sunnitöö on olemas ja Myanmar on tegelikult ainus äh, riik, mida, mille ILO on hukka mõistnud just selle sunnitöö pärast, nii et etnilist sest äh, vähemuste esindajad tavaliselt su suunatakse sunnitööle ja nad töötavad äh, sõjaväe huvides. loodi ka riiklik õiguskomisjon ja Euroopa Liit toetab seda selleks, et oleks võimalik sõltumatu institutsioon välja töötada, see on positiivne. ja lõpetuseks etnilise konflikti kohta, jah, tõesti, see on märkimisväärne ja Norra valitsus toetab seda protsessi, kohe on üks Norra valitsuse esindajatest ka siin, kuid tuleb öelda, et tegemis, öelda, et Katšinis kõige suuremas konfliktikoldes ei ole edusamme näha ning äh, mida me oleme kuulnud ka pärast oma visiiti, on see, et äh, edusamme pole tehtud ja inimõiguste osast on praegusel hetkel tõesti liiga vara sanktsioonid ära kaotada nii et me peaksime valimised ära ootama, me peaksime hoolitsema selle eest, et kõik poliitvangid vabastatakse ja me peame pöörama tähelepanu ka sellele, et kõik etnilised äh, rühmad on kaasatud, kui hakatakse rääkima relvarahust, muidu ei ole võimalik seda olukorda parandada, suur tänu! proua Gomes, palun tehke väga lühidalt, sest et härra minister ootab juba ukse taga. Myanmaril olen ma silma väga pikalt äh, juba peal pidanud, nii et ma olen äh, nõus proua Lohpilleriga, me peame aitama kaasa sellele avanemisprotsessile, loomulikult tegemist on demokraatia ülesehitamisega, mis on ju väga pikk protsess, aga ühesõnaga, me peaksime ikkagi ise ka aitama kaasa sellele avanemisele ja peaksime jääma samas ka ettevaatlikeks, jah, peaksime leidma viisi, kuidas valimisi vaadelda, kuid samas mitte seades, seades ohtu omaenda standardeid, mis ei kohaldu ilmselt nüüd esimestele valimistele, me saime kutse alles nüüd ja kogu protsessil me silma peal hoida ei saanud, sest protsess oli tegelikult äh, väga problemaatiline, võib-olla saaks seda siis teha, kasutades saadikuid, aga see ei ole siiski äh, õige, päris õige valimisvaatlusmissioon Euroopa Liidu poolt, nagu need ka valimised ei ole päris õiged. aga võib-olla need pakuksid jah, siiski veidi suuremat avanemist. me peame jääma ettevaatlikeks, ähm, et me ei jääks ilma instrumentidest, mis meil olemas on, nii et selged tingimused peavad paigas olema. majanduslike sanktsioonide eemaldamine on hea mõte, sest et minu arvates on nad pigem toonud kaasa endaga negatiivseid tulemusi. aga see tuleks siduda selgelt ka kriteeriumite täitmisega meie endi ettevõtete suhtes, sest et Birma on tegelikult väga rikas riik ressursside osas, nafta ja nii edasi. nii et ähm, meil päev, peavad jääma ikkagi need konkreetsed sihipärased äh, sanktsioonid paika just nende konkreetsete inimõiguste rikkujate suhtes ja kes takistavad ka inimestel vabalt liikuda. sunnitöövastane võitlus ja samuti vähemuskogukondade riigitöösse kaasamine, need on need siin kaks põhitingimust me peame siin nutikalt käituma, ei tohiks kaotada ära neid instrumente, mis meil olemas on, nii et selged eesmärgid ja tingimused siis Äh, suhetes ja kõik on keeruline, aga lihtsalt nii tuleb teha. ja kodanikuühiskond äh, seal alles kujuneb ja me peame neid ka toetama, nii et me peame aktiivselt selles töös osalema. nii et selline sõnum on olnud iseenesest väga hea, esialgu peame me tegema koostööd kodanikuühiskonnaga, et neil oleks võimalik äh, edasi areneda ja loomulikult Aung San Suu Kyi on elanud isolatsioonis ju palju aastaid ja ja see on ilmselt mõjutanud ka seda, mis tema arvates on tõhusam, nii et tuleks kaasata ka teisi inimesi selleks, et suruda äh, läbi see protsess suur aitäh, nüüd äh, Norra minister ootab meid siin ukse taga, nii et äh, me oleme juba jäänud äh, hiljaks ja siis lihtsalt viisakusest tulenevalt siis peame tema nüüd siia sisse kutsuma ja edasi minema. ja loomulikult võtame ta siin vastu suure rõõmuga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 ma vabandan härra ministri ees äh, hilinemise pärast ja läheme kohe edasi aruteluga äh, minister äh, Storiga, kes on siis Norra välisminister. me räägime kaugpõhjast ning koostööst Venemaaga energia ja ressursside valdkonnas. ja samuti kuulame tema seisukohti Araabia kevade ning olukorra kohta Lähis-Idas. tervitan teid soojalt lugupeetud minister. tervitan samuti delegatsiooni esimeest härra Pelgeri. härra minister, ma tean, et teie ajakava on päris tihe ja seega me oleme eriti tänulikud teile, et te kohale olete tulnud veebruari lõpus äh, minister külastas äh, Lähis-Ida ning samuti Araabia kevade riike. ja mõni päev hiljem koos äh, proua Ashtoniga külastas äh, ka saari ning rääkis seal kaugpõhja küsimustest. samuti juhtis Tadok komisjoni koordineerivat rühma, mis Äh, abi, mis annab abi Palestiinale ja see kõik näitab, et Norra on äärmiselt aktiivne rahvusvahelise üldsuse seas ning äh, mängib olulist rolli maailmakaardil. mis ulatub palju kaugemale tema enda geograafilisest äh, mõjualast. nagu Norra valitsus on ka rõhutanud, rahu ja stabiilsuse loomisele Lähis-Idas soovivad nad mängida olulist rolli ja seega ootame suure põnevusega seda, mida te äh, meile räägite täna kõne alla tulevate teemapunktide kohta. ja selle kohta, mida te arvate järgnevatest sündmustest äh, Magribi riikides ja Araabia kevade riikides, aga ka mujal. tahaksin, annan ta sõna kõigepealt härra Källekerile lühidalt Uh, suur aitäh, lugupeetud esimees ja aitäh, et äh, annate mulle võimaluse äh, parlamendi delegatsiooni esimehena, äh, kes seda parlamenti esindab, ähm, Norra küsimustes täna sõna võtta. ja pean ütlema, et on erilist head meelt, et mul õnnestub täna tervitada siin ka härra äh, Sturet Euroopa Parlamendis. Äh, me teame, et Euroopa Liidu ning äh, Norra suhted on väga tihedad. me nägime hea meelega, et kohaldatakse Norras samuti meile olulisi õigusakte ning rõhutada seda, kuivõrd äh, palju olen ma kohtunud äh, teie kolleegidega nii Norras kui ka siin. Äh, ka muudes üksustes kui Euroopa Parlamendis. nii et meie jaoks on Norra äärmiselt oluline ja me oleme jälginud ka seda, mis Norras on viimastel aegadel toimunud ja olen jälginud parlamendivaheliste kohtumiste tulemusi ja loodetavasti mm, õnnestub meil täna, äh, õnnestub meil ka äh, resolutsioonides, äh, mis on ette nähtud mai alguseks, kajastada siis aset leidnud muutusi. ning muidugi mõista Äh, hoiame silma peal äh, sellel, mis Norras äh, toimub. novembris avaldati ka strateegia, kus tutvustati, kus avaldati tunnustust ka Norrale Arktika nõukogus ning nemad on omalt poolt ka toetanud meid vaatlejatena see küsimus endiselt äh, on lahtine pärast kaheteistkümnenda mai kohtumist Arktika Nõukogus eelmisel aastal ja tahaksin meelde tuletada viimase arutelu, äh, viimaseid arutelusid ka EAS-e Oslos aprillis eelmisel aastal, kus me võtsime vastu äh, resolutsiooni Kaug-Põhja teema kohta samuti me tervitame Euroopa Liidu jätkusuutliku poliitika resolutsiooni Kaug-Põhja kohta, mis võeti vastu jaanuaris kaks tuhat üksteist. samuti Norra panustab väga äh, palju äh, uuringutesse Arktika piirkonnas. me kohtume äh, kahe nädala pärast ka Montrealis jällegi Arktika mm, kolleegidega ning kokkuvõtteks võin ütelda, et Norra on võtmepartneriks äh, meie jaoks äh, energiaküsimustes, tegemist on äh, maagaasi ning nafta tarnijaga Euroopa Liitu. ja samuti on ta osalenud Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida probleemide lahendamisel, nii et aitäh ja loodan, et teie visiit saab olema igati viljakas. suur aitäh, palun, härra minister! suur aitäh ja aitäh, kolleegid, selle eest, et kutsusite mind äh, täna siia, minu jaoks on tegemist äh, väga austava ülesandega ning äh, tuleb ütelda, et tegemist on sümboolse asjaga, kui mina räägin Põhja-Euroopast ning Põhja-Aafrikast ja kõigest, mis vahepeal on, aga muidugi tahaksin avaldada austust ka Anna Lindile. et täna me viibime tema nimelises saalis räägiksin äh, kaugpõhjast. meie jaoks äh, Norras ei ole tegemist äh, geograafilise mõistega, vaid poliitilise mõistega. tegemist on sellega, kuidas me näeme Põhja-Euroopat ja põhjapoolset poolkera. alustaksin lühidalt sellest, et äh, ütleksin paar sõna suhete kohta Euroopa Liidu ja Norra vahel ja härra Kälekere juba äh, jagas selle kohta infot, aga te kindlasti olete teadlikud, äh, millel põhinevad meie suhted, me oleme väga lähedased, Norra teeb koostööd Euroopa Liiduga läbi erinevate kokkulepete, nende hulgas kõige olulisem on Euroopa majandusala kokkulepe, mis võimaldab meil osaleda ühise raamistiku alusel ka siseturul. Äh, Norra on viies äh, kaubanduspartner Euroopa Liidule, me oleme küll väike riik, aga me oleme ees Indiast ja Jaapanist, nii et äh, meie majanduslikud suhted on ka väga olulised. me oleme Schengeni osaks, me oleme osaks ka teadusprogrammides, osaleme majanduse ja julgeolekupoliitika koostöös. samuti Norra Äh, jagab solidaarsust ka uute liikmesriikidega läbi äh, Norra ja Euroopa Majandusala äh, toetuste. eile me kirjutasime alla kokkuleppele Rumeeniaga selles valdkonnas kuni aastani kaks tuhat neliteist, seda me teeme ka teiste riikide üks koma kaheksa miljardit eh, eurot on siis ette nähtud aastateks kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat neliteist, võtamaks eh, heaoluriiki, kodanikuühiskonda, demokraatiat erinevates valdkondades me oleme osaks ka siseturul ning seega me tervitame igas tahes ka inimesi, kes tulevad Euroopa Liidust tööle meile. me oleme tõenäoliselt proportsionaalselt riik, mis võtab vastu kõige rohkem inimesi, kolmsada tuhat eelmisel aastal Te viitasite üheksasaja leheküljelisele raportile äsja tegemist on aga teadusandmetele põhineva raportiga, mis puudutab meie suhteid eh, Euroopa Liiduga, see näitab, et me oleme väga integreeritud Euroopa Liitu ning me näeme, et kõik on saanud kasu kahekümne aasta jooksul neist kokkulepetest nii majandusarengus ka mujal samuti rõhutaksin energiapartnerlust, kohtusin täna hommikul volinik Oettingeriga ning äh, meie tagame kakskümmend protsenti Euroopa Liidu äh, maagaasi tarnetest ning me oleme olnud pikaajaline tarnija ja samuti panustame Euroopa Liidu äh, uuenduskavadesse samuti arendame iseenda uueneva taastuvaid energiaallikaid kahe tuhande kaheksanda aasta osalesin sarnase komisjoni isik eh, koosolekul ning ka siis arutasime äh, Äh, kaugpõhja küsimusi. minu valitsuse jaoks on tegemist prioriteediga. olen seitse aastat olnud äh, ametikohal ja olen näinud, et paljud äh, maailma valitsused on hakanud üha rohkem huvi tundma selle teema vastu. mõni kuu tagasi arutasin seda küsimust Houstonis, Texases, samuti Jaapanis, Hiinas. E, maailm vaatab Norra poole, sellepärast et põhjas maailm tuleb kokku miks on tegemist Norra jaoks prioriteediga poliitikas? Ehm, me räägime siin kolmest peamisest eh, muutusteljest. kui ma Oslos oma kontoris istun, vaatan ida, lääne ja lõuna poole, siis põhimõtteliselt on tegemist eh, stabiilse raamistikuga. kui ma vaatan aga põhja poole, siis ma näen, et seal on väga palju muutusi käimas. kliimamuutused, eh, kõige nähtavamaks, nähtavamad jäljed kliimamuutuste puhul on, ilmnevadki Norras Äh, Arktikast äh, põhja pool on ainult neli miljonit inimest, aga äh, see on see koht, kust me saame kõige rohkem teavet äh, kliimamuutuste kohta, uued äh, ressursid tulevad äh, välja ning äh, uued laevatamisteed vabanevad ning kaks nädalat taga olime Lady Ashtoniga, külastasime põhjapoolseid saari Norras, mis on, olid varem jää all, nüüd seal aga jääd enam ei ole, fjordid peaksid olema ka praegusel aastal jääga kaetud, aga jääd ei ole, keskmine temperatuur Svalbardis on viimastel kuudel olnud kümme kraadi kõrgem kui tavaliselt Arktikast äh, tuli küll meile väga külm talv, aga see on ka tingitud jällegi kliimamuutustest. muidugi ka Venemaa, kui me vaatame kaarte, siis me näeme, et Venemaa on meie naaberriik ja Venemaa on palju muutunud viimase kahekümne aasta jooksul ning muutub edasi, see on see kolmas muutu, muutuja nüüd edasi, milline õiguslik poliitiline raamistik äh, peab eksisteerima selleks, et äh, me suudaksime äh, edasi liikuda? neli aastat tagasi rääkisin sellest, kas meil on tekkinud õiguslik vaakum põhja küsimustes. sellepärast, et parlamendid ja valitsused peavad teadma, millised on õiguslikud alused otsuste vastuvõtmiseks. ma usun, et väga palju on siin muutunud. mais kaks tuhat kaheksa rannikuriigid Arktika piirkonnas tulid kokku ning äh, leppisid omavahel kokku selles, et äh, ÜRO konventsioon ja mereseadus kehtib ka Arktika ookeanis ning äh, tegemist ei ole mingil juhul erineva ookeaniga kui teised, selle peal on küll jää, aga põhimõtteliselt seal, sealsed rannikuriigid on väga võimekad, Venemaa, Kanada, Ameerika Ühendriigid, Taani, Norra selle tegime me väga selgeks siis oma teatises kahe tuhande kaheksandal aastal äh, komisjonil ning ka meie poliitikadokumentides ning samuti Euroopa institutsioonid on selle kohta avaldust teinud. Äh, ja seega on olemas tunnustatud õiguslik ähm, raamistik. lai kokkulepe on saavutatud ning sellest tulenevalt äh, võin väita, et ei ole mingit võidujooksu Arktika küsimustes võidujooksu äh, põhimõte on selles, et kes esimese kohale jõuab, see saab endale. ja siin võib viidata näiteks kas või no äh, Venemaa äh, lipu püstitamisele põhjapoolusele, aga Norra on tuhande üheksasaja üheteistkümnendal aastal püstitas oma, tõmbas oma lipu vardasse lõunapoolusel, sellest aga ei tulenenud see, et lõunapoolus oleks saanud meie omaks. see, et Venemaa oma lipu tõmbas vardasse põhjapoolusele, ei muuda õiguslikust seisukohast mitte midagi, venelased ka ei väida, et muudaks võib-olla kaubanduslikes küsimustes riikide vahel on võidujooksu, äh, näiteks äh, litsentside äh, küsimused, aga tegemist ei ole õigusliku vaakumiga. viimane vaidlusküsimus lahendati Venemaa ja Norra vahel, kui me otsustasime ära Arktika ja Barentsi mere jaotamise küsimuse. ning põhimõtteliselt on väga vähe vaidlusküsimusi piiride ja põhimõtete küsimuse Arktika riikide vahel ja see on alu-, lähtepunktiks. seejärel Eh, see piirkond vajab väga palju teadmisi ning meie kaugpõhjapoliitikas Norras eh, räägime me just nimelt eh, teadmiste edendamisest, teadustööst ja sellest, et me peame oma teadmisi ära kasutama, vaatama, kuidas erinevaid tegevusi põhjas läbi viia. näiteks Waldwardis põhjapoolsetel saartel seitsmekümne kaheksandal paralleelil on ülikooli äh, Äh, üks harusid, kus on üle viiekümne üliõpilase, meil on samuti teadusuuringukeskused äh, sellistes riikides nagu Saksamaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Jaapan, India, äh, Hiina. nii et me peame lähenema sellele nii, et tuleb teadmisi arendada, kuidas me poliitikalt, poliitika seisukohast läheneme. meil on olemas Põhjanõukogu, tegemist on siis keskse üksusega, kus arutatakse Arktika teemasid. kümme aastat tagasi Põhjanõukogu äh, suurimaks probleemiks oli see, et keegi ei teadnud, millega tegemist on ja nüüd on meie suuremaks probleemiks see, et me üritame toime tulla kogu üles näidatud huviga. eelmisel aastal äh, äh, ministeeriumite kohtumisel me leppisime kokku alalise sekretäriaali loomises, mis asub siis Põhja-Norras nüüd ning mis aitab koostööd edendada samuti me teeme äh, tööd selle kallal, et vaatame läbi alaliste vaatlejate taotlused äh, Põhjanõukogusse. Äh, meie toetame Euroopa Liidu soovi alaliseks vaatlejaks saada. nüüd tulen tagasi kolme muutuja juurde, kliimamuutused, jää vähenemine ja siin me näeme, et alla viieteist protsendi äh, Arktika jääst on üle kaheaastane. iga aasta viiesaja tuhande kilo, ruutkilomeetri võrra on vähenenud äh, Arktika jää äh, vabandust, neljakümne viie tuhande kilomeetri, ruutkilomeetri võrra aastast aastasse. Arktikas on samuti laboratooriumid, kus vaadeldakse kliimamuutusi ja me saame üha rohkem teadmeid neilt IPCC, mis vaatleb kliimamuutusi kogu maailmas, äh, vaatleb eriti olukorda just ka Arktikas, äh, selgitamaks välja, kuidas äh, reageerivad sellele mered, ookeanid ja kogu kliima. samuti Euroopa Liit on panustanud uuringutesse, seitsmendas raamprogrammis rahastati erinevaid programme nagu süvamere uuringud ja muu. teine muutuja, suu-, suurenenud juurdepääs loodusvaradele. Äh, osade andmete kohaselt äh, suur hulk maavarudest nafta ning maagaasi ja mineraalide osas on Arktikas. Äh, nüüd on avanenud ka uued mereteed. Need saab Yokohamast Rotterdami, mm, hoides kokku nelikümmend protsenti aeg, paika ja seda mitte võib-olla homme, aga mõne aasta pärast. meil on vaja selle kohta ka teadmisi, uusi teadmisi, kuidas laevateedel laevatada põhja pool. Põhja, ida äh, loote välja läbinud laevade arv on äh, oluliselt kasvanud viimaste aastate jooksul ning äh, idee on selles, et äh, need protsessid on pihta hakkamas ja üha suurenevad. Äh, me saame Euroopast Aasiasse ja Aasiast Euroopasse, aga kõige olulisem on see, et nüüd kasutatakse Arktika meresid nii kaubanduseks kui nafta kui gaasi kui ka muude äh, varude transpordiks. kalapüük, vesiviljelis, seda tuleb õigesti mm, hallata. samuti Äh, mere mere bioloogilise keskkonna uurimine, see on miski, millele tuleb tähelepanu pöörata, seega uued ressursid, transporditeed ning äh, uued nõudmised. sellega võib kaasneda muidugi võimuvõitlus, aga see ei pea niimoodi minema, sellepärast et enamus ressursse äh, on sellised, mille vaidlusi ei ole ning Nad on kas siis Arktika äh, vetes või mandrilaval ning äh, minu üldine seisukoht on selline, et äh, Euroopa Liidul ning Norral on ühised huvid. Barentsi meri on uueks energia allikaks ja see võib olla oluliseks, võttes arvesse, et äh, Norra on olnud pikaajaliseks gaasitarneks Euroopasse. me võtame seda kõike tõsiselt, loome uusi infrastruktuure. ja siin muidugi mõista äh, me vaatleme ka väga hoolikalt seda, mida te räägite maagaasi kohta oma aruteludes, võttes arvesse kliimamuutusi ning äh, teekaarte samuti on meil ühised huvid ähm, toormaterjalide küsimuses ning nende arendamise küsimuses ning jälgime väga huvitatult teie programme ka selles valdkonnas nagu innovatsioonipartnerlus äh, toormaterjalide osas ning äh, Norra on osanud alati äh, Euroopa teadustes. kaugpõhja puhul me leiame, et me peaksime võimalused ära kasutama, aga tulema toime ka riski juhtimisega jätkusuutlikult, vastutustundlikult ning rahumeelselt meie sooviks on siis, et kaugpõhjast pingeid ei oleks, ei ole eh, eh, vajadus sõjaväelisele mereväelisele reageeringule, aga meil on vaja koordineerida olukorda, vaadata, kuidas eh, laevanduse, kuid ka merelaevanduse, kui ka sõjalaevanduse olukorras seda olukorda lahendatakse. ning kolmas muutuja, Venemaa. Venemaa, te näete kaardilt, on kõige suurem Arktika riik, temale kuulub viiskümmend protsenti protsenti rannikujoonest ja viiskümmend protsenti ka ressurssidest, nii et äh, tema on kindlasti suur äh, tegur Arktika poliitikas Aadika oli ka külmasõjade mm, teatrilavaks, aga mina alati äh, ütlen, et me peaksime ikkagi kaasajastama enda peas tekkinud maakaardid me ei tohi unustada, miks äh, külm sõda muutis meie äh, pilku maailmal ka. Mm, me teame ju, et Norra on NATO liige, me oleme Venemaa naaber ja me teame, et tegelikult Arktika piirkonnas on meil palju ühiseid huvisid ja me peame vastutustundlikult käituma. tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal meie kahe tuhande kilomeetrisel piiril äh, Äh, kus on üks piiripunkt, oli äh, kaheksa-üheksa tuhat äh, piiri ületamist, tegemist on võib-olla kõige äh, äh, napima piiriületusega äh, välja arvatud Lõuna-Põhja-Korea vahel võib-olla ning kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks eeldatakse piiriületusi on juba nelisada tuhat ja mõni aasta tagasi oli sada mm, üheksakümmend tuhat, see näitab seda, et meie suhted Venemaaga on iga igati normaalsed ning eh, heanaaberlikud. see muidugi nõuab aega, aga me peame sellest lähtuma, me peame arendama investeeringuid, eh, kaubandust, eh, juhtima ühiselt Arktika piirkonna, pidama läbirääkimisi, üha rohkem on ka välisüliõpilasi ka Venemaalt, Norras pärast neljateistaastase läbirääkimisi jõudsime ka merepiiri osas kokkuleppele, nüüd on meil Äh, maapiir tuhande kaheksasaja kahekümne kuuendast aastast ning merepiir kahe tuhande üheteistkümnendast aastast äh, paigas. ja milline demokraatia, milline õigusriik äh, hakkab kehtima Venemaal nüüd, Norra kas tahes omalt poolt on avatud ning valmis suhteid süvendama Äh, nii palju minu poolt praegu äh, Kaug-Põhja kohta ja olen valmis äh, teie küsimustele vastama, seejärel lähen edasi Põhja-Aafrika juurde. aga kokkuvõtteks ütleksin, võttes arvesse, kus me praegu oleme, siis Berliini ülikoolis mõni aasta tagasi üks professor pärast minu kõnet seal ütles, et minu jaoks on väga huvitav, et te rääkisite Kaug-Põhjast. minu jaoks Kaug-Põhja on Schleswig-Holsteini liidumaa ja ja mina üritasin anda mõista oma kõnega, et tegemist ei olnud ainsa keskusega geopoliitikas, aga uue keskusega. nüüd aga läheme edasi Euroopa juurest ja lähme Põhja-Aafrika juurde. eile toimus meie ad hoc komisjoni kohtumine ja see on meie töörühm, mis annab toetust Palestiinale ning äh, tegemist on ainsa ametliku komisjoniga, kus nii Iisrael kui Palestiina on alalised liikmed ja me soovime Palestiina ametivõime aidata selleks, et oleks võimalik üles töötada korralikud äh, vastupidavad riiklikud institutsioonid, äh, võidelda rahu eest ja hoolitseda jätkusuutliku majanduskasvu eest. minu arvates on seal kaks protsessi, ühelt poolt ülevalt allapoole tuleb protsess, kus peetakse läbirääkimisi riigistruktuuride üles ülesehitamise üle ja selle protsessiga peavad tegelema mõlemad osapooled ja seda protsessi saadab ÜRO. see protsess on takerdunud, mitte kuhugi ei jõuta, isegi kui meie sõbrad teevad selle edusamme, põhimõtteliselt on nad jäänud siiski eh, sinna pidama. teine protsess on aga altpoolt ülespoole, luua institutsioonid, viia läbi reformid, toetada majandus see siiret selleks, et kui lõpuks on riik loodud, siis on olemas ka institutsioonid, millega seda riiki juhtida ja ma loodan, et oleks võimalik need asjad omavahel ühendada, et riigi institutsioonid on olemas, et on olemas ka riik ja on meil kahe riigi lahendus, kuid seda ei ole kuskilt näha paljude halbade uudiste hulgas tuleb ka öelda seda, et institutsioonide ülesehitamise reformiprotsessis on Palestiina poolt väga palju edusamme tehtud. eelmisel aastal Brüsselis äh, Maailmapank, äh, IMF ja ÜRO leidsid, et nad on hakkamas jõudmas kaasaegse riigi lävele ja sellel aastal New Yorgis äh, nende instituutide, institutsioonide kõrval saime me tõdeda, et Palestiina ametivõimud on nüüd juba peaaegu nii kaugel, et neil on võimalik riiki juhtida nii et see on positiivne, positiivne see, kuidas ametivõimud on üles ehitatud, kuidas on olemas koolid, lasteaiad, Äh, pangad. ma arvan, et väga paljud riigid siin võiksid katestada Palestiina pankasid, vaadake, kuidas nad toimivad, see on muljetavaldav. Palestiina ametivõimul ei ole, aga ametivõimudel pole ka võimalik tegutseda ilma doonorriikide abita teie teate Palestiina ametivõime, teate peaministrit ja ma olen öelnud, et me tõesti ootame seda päeva, millal me enam ei pea Palestiinale abi andma, neil ei ole tegelikult abi vaja. Nad töötavad äh, palju ja neil on võimalik ise hakkama saada ja abi oleks võimalik anda teistele, kellel on seda rohkem vaja, kuid abi andmist ei saa lõpetada praegu, sellepärast et neil ei ole võimalik oma majandust juhtida, sellepärast et äh, äh maksutulu kogub teine riik ja ainult mõnikord on võimalik, on, antakse seda raha siis ametivõimudel, ei ole võimalik majandust juhtida, kui on olemas äh, teeblokaadid äh, ja ei ole võimalik äh, pääseda äh, põhiliste piirkondade juurde, kus äh, tööstusettevõtted on. nii et mulle valmistas, valmistab see olukord muret ja me teame, et Maailmapank ja IMF ei anna enam rohkem raha riigisektorile, kuid nad ütlesid eile, et kui Palestiina põhi Äh, institutsioonide rahastamine lõpetab, siis kukub kogu süsteem kokku, see oleks äh, halb kõigile ja oleks halb ka sealse piirkonna turvalisusele, nii et Euroopa Liit on Palestiinale kõige suurem abiandja, Norra järgneb meile ja eile jõudsime me äh, kokkuleppele selles osas, et doonorriigid jäävad oma eesmärkide juurde, peaminister Fajon äh, tegi ka häid rahastamisettepanekuid ja nüüd on tehtud äh, struktuurijuhised sotsiaalse dialoogi pidamiseks Palestiinas. see on sarnane sellega, mida praegu paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides tehakse ja muide, IMF mitte mingit äh, toetust ei anna, sellepärast et neil ei ole juurdepääsu IMF-i vahenditele. nii et tahan veel kord toonitada, et Palestiina ja Iisrael peavad jõudma kokkuleppele selleks, et oleks võimalik need äh, sise, sissetulekute süsteemid paika panna ja et nad ei sõltuks poliitikutest selleks, et Palestiinas oleks võimalik oma majandust üles ehitada. Te näete, et ma ei ole rääkinud suurtest Lähis-Ida küsimustest, sellepärast et need ei ole meie komitee pädevuses, nii et me tõesti peame võitlema vägivalla vastu. Iisraelil on õigus äh, enda turvalisuse eest võidelda, me peame hukka mõistma rak-, äh, raketid, igasugused rünnakud, peame hoolitsema rahvusvahelisest õigusest kinnipidamise eest, aga seda me teeme oma välispoliitiliste teiste meetmetega. siin on aga meil ühised eesmärgid Iisraeliga ja nimelt see, et me toetame riigi-institutsioonide ülestöötamist ja nüüd äh, Araabia kevad ma, meie järeldus on, et meil tuleb veel põlvkondi selle küsimusega tegeleda, tõesti, tegemist on esimese suure revolutsiooniga sealses piirkonnas, mis toimub altpoolt ülespoole, kus inimesed üritavad ennast kuuldavaks teha. kuidas see toimus, milline demokraatia seal on? ma arvan, et seal on üks suur pilt, nimelt et tegemist on altpoolt ülespoole toimunud ülestõusuga, revolutsiooniga, võideldi võimu ärakasutamise, despootuse äh, vastu inimõiguste kaitsmise eest ja siis on meil veel üks väiksem pilt selle suurema pildi eest. juhid kasutasid relvi oma rahva vastu, kasutasid sõjaväge äh, ba-, barakk Liibüas, Jeemenis, Egiptuses, igal pool see toimus. ja need, äh, kus need esimesena toimusid, Marokos Tuneesias to-, seal tundus, et äh, diktatoritel oli võimalus pääseda, kuid nüüd Euroopas peame me mõtlema selle peale, kuidas seda olukorda poliitiliselt hinnata, sest meil tuleb teha mingid valikud. ja siin on meil väga suured väljakutsed, mäletate, Araabia kevad ei saanud alguse Tuneesias, see sai alguse Alžeerias üheksakümnendate aastate teisel poolel ja tulemus oli väga õudne, neil oli kodusõda, viiskümmend tuhat inimest äh, tapeti äh, nii et äh, kuidas seda poliitilist vastutust kanda? minu vastus. meil tuleb neid kaasata väga aktiivselt. mina isiklikult äh, juba mõned aastad tagasi astusin ühendusse moslemi vennaskonnaga. me oleme Egiptusest vastu võtnud kõrgetasemelisi delegatsioone, sellepärast et nad on huvitatud meie heaolumudelist ma tean, et ei ole võimalik mudelit kopeerida, kuid on võimalik sellest õppida, on võimalik mudeleid jagada. ja ma arvan, et seda tuleb teha nõudes äh, inimõigustest kinnipidamist. inimõiguste üle ei ole võimalik läbi rääkida. mõttevabadus, usuvabadus, äh, naiste ja meeste võrdõiguslikkus, need on esmatähtsad, kuid sellest tuleb lähtuda ja vahe Alžeeriaga üheksakümnendate aastate lõpuga on see, et nüüdseks on majandus üleilmastunud ja kui neil ei ole võimalik oma majanduse asju korda saada, siis on neil kaks võimalust, kas nad äh, muutuvad samasuguseks nagu Põhja-Korea või nad kohanduvad praeguste oludega ja sellega, kuidas majandus on üles ehitatud. see tähendab seda, et nad peavad muutuma avatuks ja nad peavad korruptsiooni vastu võitlema ja näiteks Egiptuses kolmkümmend, nelikümmend protsenti majandusest on sõjaväe kontrolli all ja see ei ole jätkusuutlik. ma tean, et rääkisite Myanmarist enne, kui ma siia tulin. ma käisin natukene aega tagasi Myanmaris visiidil ja me oleme ka sealse majanduse ülesehitamisega väga seotud ja meile jäi samasugune mulje ka Myanmaris, et nad kas jätkavad eh, samamoodi panevad ukse kinni ja neist saab Põhja-Korea või nad ei taha seda ja nad avavad ennast maailmale. see on see, mis juhtub, sest teistsuguseid võimalusi ja erandeid ei ole. ja ka taksojuhid Kairos peavad tegema oma valiku, sellepärast et need taksod on tühjad ja nad peavad lootma selle peale, et taksod lõpuks täituvad, turistid lähevad sinna, lähevad randadesse päevitama ja tulevad kohale. kui seda ei toimu, seda avamist, siis ei to-, ei tule ka mitte mingeid investeeringuid, nii et tuleb võidelda korruptsiooni vastu nii et ma tean, et Põhja-Aafrika on tõesti väga tähtsaks piirkonnaks ja ma, väga hea on, et Euroopa Liit on sinna kaasatud ja me toetame seda. Liibüa osas Norra oli äh, äh sõjaväelisse rünnakusse Liibüa vastu äh, kaasatud, me leidsime, et see oli õige, ma leian, et äh, ÜRO Julgeolekunõukogu liikmesriigid peavad võtma vastutuse ja seda täiel määral, nii et see oleks selline üldine perspektiiv äh, Põhja-Euroopale ja Põhja-Aafrikale Norra vaatevinkli läbi. väga huvitav äh, ettekanne oli ja nüüd annan sõna küsimusteks ja vastusteks. esiteks siis proua Gomes suur aitäh, härra minister, tõesti, see oli justkui värske õhuvool siit põhjast ja ma loodan, et te võtate proua Ashtoni tihemini kaasa, mitte ainult sinna põhja, vaid ka itta, läände ja igale poole. kindlasti on meil kasu teie lähenemisest ja teie soovist tõesti midagi ära teha. tahaksin tänada teid, ma tõesti imetlen teie peamist välispoliitilist joont. ja ka Timor-Leste osas teie olete väga oluline. Ähm, ja minule on see riik eriti südamelähedane, nii et te olete aidanud kaasa ka seal see riigi demokraatlikele arengutele. tahaksin teid tänada ka toetuse eest äh, Euroopa Liidule väljudes majanduskriisist. väga palju kasu oleks sellest, kui need mured, millest teie rääkisite, näiteks korruptsioonivastase võitluse osas äh, Araabia maailmas, äh, lõunapoolkera riikides, jõuaksid ka teie Euroopa partneriteni, sest et äh, praegune kriis ongi just seotud sellise tohutu teerreguleerimisega, mis tegelikult äh, edendas hoopis korruptsiooni levikut. nii et äh, olukord paljudes riikides, seal, sealhulgas ka minu enda kodumaal, on seotud just nimelt korruptsioonist tuleva ebaõiglusega ja nüüd ka maksuparadiisi vastane võitlus, ma loodan, et Norra saaks endale haarata selles võitluses juhtohjad. ja see, mida te ütlesite Arktika kohta, meil on tõesti vaja rohkem teada selleks, et me äh, oleksime siis kursis suurte väga positiivsete väljavaadete, kuid ka väga suurte raskustega. Te ütlesite, et üheks väljakutseks on kliimamuutus, aga Ameerika Ühendriikides tegelikult äh, presidendivalimiste kampaanias ju on kliimamuutus justkui sõimusõna ja üleüldse ei üritatagi sellega midagi teha, lihtsalt eitatakse selle olemasolu nii et kuidas te siis äh, seda asja täpselt näete? kuidas näete te arenguid äh, Venemaal, kas midagi seal, see midagi seal ju toimub, inimesed lähevad tänavatele, avaldavad meelt, aga jällegi sai ju härra Putin äh, presidendiks. nii et äh, kuidas näete teie poliitilisi muutusi Venemaal? kas Venemaa vabaneb oligarhiast, mis on riiki pikka aega juht-, juhtinud ja kas me kõik saame ka mingisugust rolli mängida selles protsessis või vähemasti mitte sellele vastu töötada? ja nüüd äh, te mainisite ka Birmat, ma olen väga tänulik teie sõnade eest eile arutasime me ka Iraagi küsimust ja Ashrafi laagri küsimus ja nende inimeste ümberasustamine, loomulikult see ei ole kindlasti kõige olulisem teemasid meie suhetes Iraagiga, aga tihtipeale jäävad muud asjad tegelikult Euroopa Parlamendis äh, siin täiesti varju üks äh, olulisemaid teemasid äh, siin on seotud just sellega, et Euroopa Liidu liikmesriigid ja ka teised oleks nõus nende riikide ümber asu-, nende inimeste ümberasustamisega, et kas oskate öelda, kas ka teie kodumaa midagi selle nimel teeb ja veel kord äh, suur aitäh teile ka selles, mida te ütlesite Palestiina ja Iisraeli kohta, see oli väga värskendav, tihtipeale lihtsalt ei suudeta siin nendest vanadest mustritest ja harjumustest välja murda, suur aitäh! suur on, suur aitäh, palun, kolleegid, rääkige veidi lühemalt selleks, et oleks võimalik ministril ka vastata, sest et äh, muidu me lihtsalt räägime siin omavahel, ilma et meil oleks võimalust üldse kuulata seda, mida minister asjast arvab. nüüd äh, järgmiseks on sõna härra Kaaleril. suur tänu, härra esimees, tere tulemast siia ka ministrile, meie välisasjade komisjoni. ilmselt on kõigile eh, huvipakkuv see, et terrorirünnakutes kahtlustatav isik Toulouse'is nüüd eh, on hukkunud, nii et eh, selline konkreetne info, see vast pakub teile huvi. Te alustasite öeldes, kui suur on tegelikult äh, de facto integratsioon juba Norral Euroopa Liiduga olemas, Schengeni ja muude asjadega seotud. kui ma arutan asja norralastega, siis Norra, uskumatult Norra ju osaleb nii suuresti just selles Euroopa Liidu integratsioonis, ilma et nad tegelikult saaksid sellesse äh, sõna sekka öelda, aga endiselt äh, inimesed hääletavad referendumitel siiski Euroopa Liiduga liitumise vastu, nii et suur aitäh teie hea koostöö eest väga suures hulgas Euroopa erinevates poliitikavaldkondades. nüüd kaugpõhi. pean tunnistama, et kuulates seda, mida teie rääkisite, siis äh, avastasin, et äh, see kõik läheb väga täpselt kokku sellega, mille meie panime kirja minu raportis koos kolleegidega eelmise aasta alguses ja ma rõõmustan selle üle, et äh, tõesti ei ole mingisugust õiguslikku äh, tühimikku, sellised ideed on siin kojas teinekord levima hakanud kuigi meie ei ole siin ranniku, kõik rannikuriigid, siis ikkagi meil on ka oma panuse anda. nii et sellest vaatenurgast on väga tähtis see, et teil on ka tihedad suhted Venemaaga kuna neil on aga viiskümmend protsenti rannikujoonest, nagu te ütlesite, siis võib-olla on võib-olla see veidi liig, kui Norra teeb koostööd vaid Venemaaga selles rannikujoone pikkuses, aga äkki siis Euroopa Liidu riigid saaksid ka selles osaleda? Teie kõrged keskkonnastandardid peaksid kohalduma igal pool ja hea on teada, et te ei tee midagi keskkonnanõuetega, mis on madalamad kui teie endi omad. tahaksin teie hinnangut ka konfliktile Lähis-Idas, nagu te ütlesite, siis äh, teie olete võtnud omaks nii-öelda alt üles lähenemise. ja see, et olete siis selline aus vahemees nende poolte vahel, kas on võimalik tõesti kaasata sellesse protsessi ka kodanikuühiskonda ja kodanikuühiskonna all mõtlen ma konkreetseid inimesi, et inimesed õpiksid üksteist tundma. me ju tegeleme sellega, et Iisraeli ja Palestiina noored kohtuksid siinsete noortega ja võib-olla peaksime aitama Palestiina-Iisraeli valitsustel ka nõustuma äh, Äh, pideva püsiva äh, vahetusprogrammiga õpilastele. et siis need äh, negatiivsed mõtted mitte ei kinnistuks inimeste peades. Te rääkisite ka poliitilisest islamist Araabia maailma osas on teil võib-olla õigus, aga poliitiline islam tegelikult sai alguse Teheranis seitsmekümne üheksandal aastal ja tegemist ei ole üldse mitte araabia maaga, seal räägitakse pärsia keelt. Äh, ja siis äh, sai võimust äh, radikaalne külg just poliitilises islamis, nii et see siis sai alguse Teheranist. nii et ähm, meie väljakutseks on nüüd see, et me peame üritama sealseid riike stabiliseerida Tuni-, Tuneesias olin mina valmisvaatlusmissiooni peamine vaatleja, ma jään küll optimistlikuks, aga kui me vaatame nii suurt riigina, nagu, riiki nagu Egiptust, siis kas rahvusvaheline üldsus üldse suudab suudab üldse seal midagi juhtu-, juhtida, kas me ei peaks mitte laskma ikkagi ühiskonnas endas välja areneda sellel demokraatlikul teel ja, ja kodanikuühiskonnal, nii et vabandust, et pikalt rääkisin, suur aitäh. spiiker, mis ja,? Jaako. proua Jaakonsaari. ma väga vabandan. Te hääldasite minu nime väga hästi, suur aitäh, te olete minu vastu tõesti väga kena, ütleb härra esimees mina olen Euroopa Parlamendi kõige põhjapoolsem liige ja sellepärast äh, ma võiksin rääkida väga pikalt, aga ometigi ma seda ei tee. ma tänan Norrat äh, just Arktika piirkonnas tehtavate uuringute eest. väga heaks uudiseks oli see, et Arktika Nõukogu otsustas äh, suurendada ka oma võima-, võimekust läbi selle, et nad äh, lõid äh, Tromses ka püsiva sekretäriaadi. Euroopa Liit ilmselt võiks äh, valida samasuguse tee ja luua Lapimaale siis Arktika Infokeskuse, mida Euroopa Parlamendi raportis ka nõuti. ma tahaksin teada, et milline oleks teie ettepanek selleks, et tihendada koostööd Arktika piirkonna ja Euroopa Liidu vahel, jah, meie ei ole küll mitte Arktika Nõukogu liikmeks, aga võib-olla saaks ikkagi kuidagi seda koostööd tihendada, nii et suur aitäh, et tulite! väga hea küsimus suur tänu tänu äh, uudele tehnoloogiatele olen ma kursis ka väga olulise konverentsiga, mis laie, leiab aset täna Norras. Teie Euroopa Nõukogu esindaja ja ka teie ministrid siis räägivad Valgevene olukorrast äh, Norras. ma tahaksin teada, mida teie arvate meie suhetest Valgevenega, see ei ole küll otseselt äh, Äh, mitte Venemaa, aga nad on ikkagi seal Venemaa kõrval ja ma arvan, et äh, see puudutab mõlemat riiki, nii et mida teie arvate praegusest olukorrast äh, sealses riigis ja millised võiksid olla lahendusprobleemid tulevikus? meie jaoks on järjest raskem seda valgust seal tunneli otsas näha. suur aitäh, härra minister, teil on sõna vastuteks, vastusteks. Äh, suur tänu, härra esimees ja suur aitäh ka headele küsimustele, proua Komesid siin saalis enam ei ole. ta tegi küll märkusi, aga esitas ka mõningad küsimused. Äh, Ashrafi laagri osas peaksime me toetama vastavat protsessi vastavalt rahvusvahelistele normidele ja ÜRO öeldule tegemist on keerulise teemaga ja ma tean, et Euroopa pealinnades ja ka siin pööratakse sellele väga suurt tähelepanu, aga selline oleks minu vastus. härra Kaaler. koostööruumi on kõigile Venemaaga koostöö tegemiseks. on siin ka erinevad põhjused, aga tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et põhjas on meil selline piirkonnasisene koostöö olemas, Arktika Nõukogu, Barentsi meri nõukogu, äh, Läänemere nõukogu ja ka Euroopa Liidu põhjamõõde, mis äh, kaasab Euroopa Liidu, Venemaa, Norra ja Islandi, nii et äh, meil on sellised koostöömehhanismid olemas, mis on väga pragmaatilised ja võimaldavad lahendada ka piiriüleseid probleeme ja ma võin öelda, et koostöö Venemaaga selles osas on olnud hea, me räägime põlisrahvastest, transpordiküsimustest, kultuuri, teadusalasest äh, koostööst ja ka äh, õpingutalasest koostööst. ja siis üks teine teema veel, inimestevaheline suhtlus lihtsalt äh, pärast Berliini müüri langemist kritiseeriti seda, et räägiti vaid inimestest ja kultuurist, aga mingeid investeeringuid ei tehtud. üheksakümnendatel aastatel aga analüüsi tulemus oli see, et inimestest just peabki alustama. siis, kui piir avanes, siis oli vaja lihtsalt äh, väga palju korraga ära teha, nii et äh, me pidime justkui vaatama tagasi seitsmeteistkümnendasse, kaheksateistkümnenda sajandisse, et vaadata, kuidas diplomaatilised suhted ja kaubandus tol ajal öö, arenesid. meie tegime seda kõike juba nii Norra, Taani võimu all ja tuhande üheksasaja kolmekümne kuuendal aastal pidime selle kõigel, kõik lõpetama Stalini pärast. nüüd kaks aastat tagasi öö, sain ma uuesti hakata sellest rääkima, nii et me pöördume tagasi millegi juurde, mis varem juba olemas oli ja arendame seda edasi. nüüd Barentsi mere keskkonnanormid, meil on äh, siin oluline projekt ka Venemaaga, mis puudutab äh, äh, tööstustegevuse keskkonnastandardeid sealses piirkonnas. nii et kaks tsooni, aga üks ja sama ökosüsteem, nii et selles osas peame väga tihedat tööd tegema. nüüd äh, poliitiline islam, jah, see tõesti on suureks väljakutseks Araabia kevad. hakkas ju ikkagi Araabia maades pihta, võib-olla see, te väidate, et see sai ka alguse Iraanist. enamasti meeldib neile võtta eeskujuks Indoneesiat ja Türgit kui vaadata, mida iraanlased ütlesid seitsmekümne üheksandal, kaheksakümnendal aastal, siis ka nemad ei osanud ette näha seda, mis saama hakkab. nii et siin on ikkagi vaja nõuda neilt ka vastutust. see ei ole mingi õige lähenemine, kui ma ütlen, et meile lihtsalt ei meeldi see, mis seal toimub ja äh, tõmbame ukse kinni. nüüd Soome kolleegile eile kohtusin äh, ka peaministriga, endise peaministriga äh, Norra äh, ja loomulikult Soome on siin liidrirollis, nüüd koostöö Euroopa Liidu ja Arktika piirkonnaga, kolm liikmesriiki on ju ka Arktika Nõukogu liikmed, Soome, Taani kui Island ka liitub, siis on see veel neljas liige. ja Rootsi on samuti liige. Äh, Lady Ashtoniga me nägime, et äh, Svalbardis on tegelikult olemas ähm, ka oluline äh, teadlaste kogukond. Arktika küsimused on ju ülemaailmsed küsimused ja te räägite nendest ka oma kaheksandas raampro-, teadusuuringute raamprogrammis, nii et see oleks oluline panus. Euroopa Liit toetab ka ÜRO konventsiooni ja läbi selle äh, ta panustab äh, ka stabiilsesse õigusraamistikku. ja enamik laevaliikluses tegelikult nii ehk naa saab äh, alguse ka Euroopa Liidus, näiteks Yokohamas on ju Euroopast Aasiasse. härra Liisek, Valgevene osas kindlasti me jagame neid muresid väga hea, et ka Euroopa Liit need sanktsioonid ja meetmed kasutusele on võtnud, Norra karistab väga rangelt inimesi, kes on pannud toime kuriteo, meie öö, eh, oleme ka surmanuhtluse vastu ja väga kahju, et Euroopa riikides ikkagi veel surmanuhtlust kasutatakse, näiteks nagu hiljuti just Valgevenes, nii et selle eest peavad inimesed ikkagi ka vastutama. tahaksin mainida ühte konkreetset öö, eh, valdkonda milleks on äh, Vilniuse Vabaülikool. Te võib-olla olete seal ka käinud. Äh, Valgevene üliõpilased tulevad Leetu, Vilniusesse selleks, et saada liberaalset, kõrgekvaliteedilist, kaasajast, kaasaegset haridust. nii et see on see õige tee. nüüd raske on sellel ülikoolil praegu rahaliselt hakkama saada, meie peaksime neid selles abistama, see on äh, tegelikult äh, rahaliselt väga väike summa, aga väga oluline, et need inimesed sinna tulevad, siis nad pöörduvad tagasi Minski ja mujale ja teevad tööd tuleviku nimel, nii et äh, Põhja Skandinaavia riikide nõukogu tegelikult on juba toetanud äh, seda ülikooli, me peaksime seda tegema veelgi. kui see kinni pandaks, siis oleks see küll valeks sõnumiks. suur aitäh! suur tänu härra ministrile väga heade sõnavõttude eest ja kõike paremat teile ja teie kodumaale. suur aitäh. Very welcome.